seda raportit. ja nüüd me tuleme Prusti raporti juurde Kaars kakskümmend kakskümmend Euroopa tugeva konkurentsivõimelise jätkusuutliku autotööstuse poole. raportöör neli minutit. Ehm, suur tänu, proua juhataja, proua volinik, kallid kolleegid. kui ma ütlen teile, et autotööstus elab läbi seninägematut kriisi, siis te olete seda lauset ilmselt varem kuulnud, aga tegelikkus on just täpselt selline kaksteist miljonit äh, autot müüdi eelmisel äh, aastal, varem olid need äh, arvud hoopis teistsugused ja üheksakümnendatel aastatel hoopis teistsugused, aga autotööstus on meie majanduses väga oluline sammas miks. miks? neli protsenti SKP-st annab ta Euroopa tasandil, ta on väga paljudes piirkondlike, piirkondades, kümnetes piirkondades esimene majandusharu kaksteist miljonit otsest ja kaudset töökohta. aga mis on kõige olulisem, tegemist on tehnoloogilise ähm, sambaga, sellepärast et äh, kaheksakümmend protsenti erainvesteeringuid tehakse just nimelt autotööstusesse. ja see aitab mul kõike äh, tõestada ühte asja, autotööstus on meie tööstuse keskmel, keskmes ja see on äh, kindlasti heaks verstapostiks meie majanduse üldisest ähm, tervisest rääkides. praegu oleme aga mures selle tööstuse tuleviku pärast ja sellepärast on võimatu, et rahvasaadikud, kes on otseselt valitud Euroopas, ei võta sõna. selle raporti äh, puhul me võtsime aluseks äh, CARS kakskümmend kaks tegevuskava, mille kaks tuhat kaksteist aastal võttis vastu komisjon. tegemist oli minu meelest suurepärase alustusega ja ma tahaksin tänada asepresident Tajanit, kes on teinud selles osas ära suure töö. ma tahaksin eriti toetada CARS kakskümmend üks protsessi, see on olnud pikk protsess, kuid on kaasatud olnud terve tööstus aga teinekord tuleks teha ka kriitilisemat, suhtuda ka kriitilisemalt nendesse programmidesse. me tahame ju lisada lisandväärtust. raportööri, raportööril on ainult üks eesmärk, novaatorlike lahenduste pakkumine autotööstuse jaoks novaatorlikke lahendusi on meil vaja sellepärast meil on kaks probleemi kõigepealt äh, me peame leidma lahenduse sellele kriisile, me peame tooma välja sellest põrgulikust kriisist äh, autotööstuse ja pikemas perspektiivis peaks me oma autotööstuspoliitikaid lähendama selleks, et me ühtlustaksime, mitte ei lõhestaks poliitikaid. me peame võitlema Euroopa eest, kes tegutseb, aga Euroopa eest, kes kaitseb ennekõike. see raport rõhutab üsna mitut punkti kõigepealt tuleb äh, komisjoni lähenemist parandada, tuleb äh, täpsemalt määratleda see, kus on tootmises ülejääki ja kuidas äh, äh, tegevuskavas rohkem keskenduda sellest kriisist väljatulemisele. teiseks me näeme ette progressiivse seadusandluse välja vastuvõtmise, mis oleks täpsem ja arusaadavam, mis soodustaks investeeringuid. me tahame, et see tööstus jääks vee peale, aga me ei saa talle praegu panna peale uusi äh, määruseid äh, ja norme, mis nad ainult vee alla äh, suruvad. sõltuvuses, sõltub sellest meie konkurentsivõime, terve Euroopa tööstuse konkurentsivõime. me keskendume sellele, mida me teeme kõige paremini ja niimoodi taastame oma konkurentsivõime. me toetame ja julgustame äh, paindlikkust, äh, mille aluseks on tööturu poolt äh, läbirääkimised äh, selleks, et tõsta turu arengut, arvestades töötajate kvalifikatsiooni ja me tahaksime ära kasutada õiguslikku raamistikku selleks, et võidelda ebalojaalse konkurentsi vastu, seda nii Euroopa turul sees kui ka väljaspool. nii palju siis minu raportist üldiselt, tegemist on hea konkurent, kompromissiga, mis sai tööstuskomisjonis suure osa äh, kolleegide toetuse. homme, kui te toetate seda raportit, siis te näitate, kolleegid, et äh, me põrkume tagasi raskete võitluste eest, suur tänu! suur tänu ja nüüd saab sõna härra Kelly. Äh, suur tänu, proua juhataja. mul on väga hea meel, et me sellest asjast täna siin õhtul räägime, sellepärast et kui me võrdleme mm, varasemaid päevakorrapunkte selle teemaga, nimelt siis kosmosetööstuse küsimus, mis oli äh, siin äh, teemaks näeme me, et äh, kaheteist miljoni töökohaga on äh, autotööstus märksa suurem tööpak-, tööandja kui kosmosetööstus. tähendab, Euroopa SKP-st neli protsenti, aga see number on järjest vähenemas, sellepärast et majanduskriis on seda tööstus valusalt tabanud. eelmisel aastal müüdi kaksteist miljonit autot aga viis aastat tagasi eh, nii mõnigi miljon rohkem ja sellepärast ma arvan, et me peaksime eh, sellele teemale tõesti tähelepanu pöörama. me peame tagama selle, et Euroopas oleks tööstuslik tootmisbaas ja eriti, mis puudutab autosid, siis meil on vaja energiatõhusaid ja ohutuid autosid eh, ja see annab meile kindlasti konkurentsieelise võrreldes ülejäänud maailmaga. suur tänu, proua juhataja. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Mikolašik suur tänu proua juhataja autotööstus mängib väga olulist rolli väga paljude euroopa regioonide arengus ning äh, on paljude töökohtade looja konkurents maailma tasandil on äh, aga näidanud seda, et kui autotööstus äh, tahab oma positsioonid rahvusvahelisel turul säilitada, peavad nad mobiliseerima oma suure potentsiaali ja keskenduma rohkem teadus ja arendustegevusele, näiteks keskkonna vallas on väga palju arenguruumi restruktureerimine, millest on räägitud palju, eeldab samuti paljudes liikmesriikides ähm, järelemõtlemist ja me peame koordineerima liikmesriikide vahel selleks, et võidelda negatiivse konkurentsi vastu. ma tahaksin meelde tuletada ka seda, et liikmesriigid võivad ära kasutada Euroopa Liidu vahendeid restruktureerimiseks ning uuel eelarveperioodil on selleks ka antud vahendeid ja mina arvan, et meie autotööstus peab muutuma konkurentsivõimelisemaks ja tulevikus jääb ta ka jätkuvalt majanduskasvu ja töökohtade tagajaks. suur tänu, proua Andreasson. suur tänu. Cars kakskümmend kakskümmend tegevuskava on Euroopa tegevuskava tugeva jätkusuutliku autotööstuse tagamiseks. me oleme näinud, et majanduskasv, vabandust, et autotööstuse tootmine on tõusnud viimasel ajal üks-kaks protsenti, kuid äh, varasematel perioodidel on väga palju töökohti selles sektoris läinud kaduma süsteemid liikmesriigid on väga erinev, kuidas autotööstust aidatakse, mõnedes riikides antakse suisa riigiabi Lõuna-Euroopas aga on väga valusalt saanud puudutada majanduskriisist see meie autotööstus. meil on väga olulised sellised punktid nagu keskkond, inimkapital, keskkonnasõbralik tootmine ja nii edasi. me peame tulevikumudelites keskenduma ökoautodele ja, ja nii vähegi, nii palju kui, kui võimalik üritama ümber töödelda ka autosektoris tööturu osapoolte arutelud on olulised ja autotööstus ainult tänu sellele jääbki püsima. suur tänu, järgmisena härra Penjon, palun. suur tänu, proua juhataja, Ühendkuningriigi eh, vaatevinklist on Cars kakskümmend kakskümmend tegevuskava ähm, turbomootoriks äh, Briti valitsuse hiljutistele plaanidele Jaguari äh, maailmaturul hoidmise jaoks meil on vaja jääda konkurentsivõimeliseks maailma tasandil euroopa autotööstusel aga samas me peame võitlema eh, keskkonnasõbraliku maanteetranspordi eest me peame keskenduma sellele kuidas tasakaalustada teaduse arendustegevus selleks et euroopa autotööstus oleks tulevikus keskkonnasõbralikum ja samas säiliks konkurentsivõime mul on väga hea meel et väga palju sellest tegevuskavast cars tegevuskavast eh, läheb väga hästi kokku vince cable'i strateegiaga ühendkuningriigi tasandil mille mis, mille pealkirjaks on Driving for Success ehk teel edu suunas. see on samuti keskendunud just nimelt eh, äritingimuste parandamisele ja keskkonnaküsimustele. on oluline, et siseriiklikud ja Euroopa Liidu ametkonnad teeksid tööstust selleks, et ülemaailmsel tasandil meie autotööstus oleks konkurentsivõimeline. aitäh. suur tänu ja proua Reding saab järgmisena sõna. proua juhataja härra Prusti äh, raport, mille ta on kojale esitanud, on äärmiselt ähm, väärtuslik äh, sellepärast, et äh, see näitab väga hästi, kui oluline on Euroopa Parlamendi jaoks äh, Euroopa autotööstus. Euroopa Komisjon on tegelikult samasugusel seisukohal ja meie oleme oma tegevuskavaga näidanud seda, et meil on suur tahe tuua autotööstus tagasi majanduskasvu peamiseks kesk, keskmeks kaks, kaks tuhat kakskümmend tegevuskava mootortööstuse äh, jaoks on minu meelest inspiratsiooni tekitav näide, see näitab seda, kuidas hästi suunatud protsess võib viia struktuursete muutusteni, see tegevustele suunatud tegevuskava on oluliselt parandanud koordineeritust komisjoni äh, tööstuste ja huvipoolte vahel äh, nutikas seadusandlus mõist-, näiteks komisjon on taganud selle, et ei panda peale tööstusele üleliiast koormat. me oleme seadusandluse välja pakkunud ainult äh, selles osas, kus äh, see oli tõesti vajalik. Euroopa Komisjon peab väga oluliseks ka äh, tüübikinnitusprotsessi selleks, et see vastaks rahvusvahelisele õigusele. ja tüübikinnitused peavad olema ka tõhusamad ja, ja samuti vähendama siis bürokraatlikult koormat ja sellega kaasnevaid kulusid autotööstuse jaoks ja praegu käib siis äh, mootorsõidukite paketi ülevaatamine. nüüd ähm, keskkonnasõbralikud äh, sõidukid ja kergsõidukite ähm, äh, mõju tuleviku transpordile on väga oluline, sellepärast võttis komisjon vastu keskkonnasäästliku transpordi kava Euroopa alternatiivsete kütuste strateegia direktiive ning alternatiivsete kütuseinfrastruktuuride rakendamine liikmesriigi tasandil. direktiiv on kõik suunatud sellele, et ühtne turg kujuneks välja alternatiivsetele kütusteallikatele transpordisektoris üle terve Euroopa Liidu mis nüüd puudutab teadus- ja arendustegevust ning juurdepääsu rahalistele vahenditele te olete kursis sellega, et komisjon esitas aastal kaks tuhat kolmteist ettepaneku Euroopa äh, keskkonnasõbralike autode algatuse osas selleks, et kaasfinantseerida teadusuuringuid energiatõhususe ja alternatiivsete kütuseallikate valdkonnas. me oleme rõhunud ka sellele, kui oluline on VKE-de rahastamise parandamine. Kosme äh, kahe koma kolme miljardine äh, programm järgmisel eelarveperioodil ja see on peamine rahastamise allikas teiste teadusuuringute programmidega Euroopa tasandil ja ma tahaksin lõpetuseks teavitada teid sellest, et me oleme hakanud kaaluma ka seda, kuidas CARS kaks tuhat kakskümmend tegevuskava jätkata pärast aastat kaks tuhat neliteist. Euroopa tasandi instrumendid ei ole kindlasti piisavad, kui meil ei ole tõhusaid paralleelseid struktuure ka siseriiklikul tasandil ja selle eesmärgi nimel me siis koostöös, koostööd tööstusega ka teeme suur tänu, äh, proua Reding, sellega on see arutelu lõppenud ja me hääletame homme kell üksteist kolmkümmend. järgneb meie osaistungjärg homme, kümnendal detsembril, tegemist on teisipäevaga alustame homme kell kaheksa kolmkümmend.